kogu alguses. kui sellele kellelgi vastuväiteid ei ole, siis kõik need vastu võetud resolutsioonid tänaselt äh, täiskogult lähevad edasi vastavatele asutustele, institutsioonidele ja sellega on praegune Euroopa Parlamendi täis-